Right, good afternoon, ladies. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. kaksteist minutit on kell kolm läbi, oleme juba veidi maha jäänud, alustame oma tänast kohtumist. jõuame esimese päevakorrapunktiga. kui ei ole teie poolt rohkem äh, kommentaare, siis võtame päevakorra sellisel nagu kujul vastu. teine punkt. mõningad teadaanded on täna pärastlõunal minu poolt. kaheksandal oktoobril koordinaatorid käesolevas komisjonis eh, hindasid eh, hinnangukirja pärast eh, Joseph Borrelli kuulamist siis kõrge esindaja kandidaadi kohale tugevam Euroopa maailmas. mis puudutab kandidaadi kuulamist, mis puudutab laienemist, siis siin ei ole uut infot millal kuulamise täpne kuupäev selgub. president Sassoli ütles täna, et uue Euroopa Komisjoni äh, ametisse kinnitamine võib äh, viibida. Äh, esimese detsembrini, vastavalt sellelt, kui palju liikmesriigid vajavad aega selleks, et äh, vabadele kohtadele veel oma kandidaate nimetada liikmesriikide poolt. Äh, kui kolm kandidaati on formaalselt esitatud, siis saavad hindamisega minna edasi ka Euroopa Parlamendi kolleegid ning siis ütleme ka täpselt välja, millal on kuulamiste kuupäevad. esimeste konverents saab kell kolm kolmapäeval kokku ja arvamuste vahetus käib volinikukandidaate kuulamiste üle ning arutame teed edasi. jällegi palun sekretäriaadil teilt teavitada niipea, kui on uusi arenguid selle kohta. kolmas päevakorrapunkt, juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta. vastavalt kahesaja neljateistkümnenda reegliga kodukorras eh, ahveti koordinaatori eh, koosoleku äh, Äh, protokoll kolmekümnendast septembrist kaks tuhat üheksateist on kogu dokumentidega äh, käesolevast äh, koosolekust ka olemas ja pannakse ka protokolli. edasi neljas päevakorrapunkti, neljas, viies, kuues ja seitsmes punkt võtame arutlusele üh-, koos, sellepärast et nii inimõiguste allkomisjoni kui ka välisasjade komisjoni arutelu puudutab see Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine Äh, inimõiguste allkomisjon äh, seda äh, nõudis, aga Ahvetiga tehakse seda koostööd ning Isabel Viiseler-Liima on meie raportöör, kes on ka mõle komis-, mõlema komisjoni liige, mis on väga suur eelis. töödokument on nelja arvamuste projekti kohta olemas, kaks puudutavad vabakaubanduslepingut Vietnami ja Euroopa Liidu vahel ja siis kaks investeeringute kaitselepingut meie ja Euroopa Liidu vahel meie ja Vietnami vahel, vabandust. Isabel, ennem kui annan sulle sõna, on meil kodukorraline küsimus. üks hetk, palun. olge hea. Eh, me ei jätka tavapäraselt, eh, ütleb kõigepealt esimees. Eh, olen Federica Mogherini bürooga olnud kontaktis. meie oleme siin Brüsselis, temaga Luksemburgis, kus kohtuvad välisministrid ja ma palusin tema bürool niipea, kui meil on tulemus ja kui on teada, kuidas Luksemburgi ministrite kohtumine lõpeb, antakse mulle täpselt sisuliselt teada, mis toimus samuti oli meil selline mõte, et kutsume välisteenistusest kellegi siia meie juurde. plaanisime teha seda juba täna, aga kuna äh, täna on välisministrite kohtumine Luksemburgis, siis ei oleks äh, see äh, olnud õige võimalus, arusaadav, see on meie tähelepanu keskpunktis, kolleegid koguvad juba allkirju ja fraktsioonid on ka teinud omalt poolt märkusi ja ettepanekuid teen ettepaneku, et niipea, kui me saame kõrge esindaja äh, käest äh, info, annan teile selle edasi ja loomulikult äh, järgmiste koosolekute või järgmise koosoleku päevakorda see küsimus läheb lihtsalt paralleelselt, täna need kaks asja toimuvad siin ja Luksemburgis, sellepärast me ei ole ka siin esinejad. Luksemburgi kohtumine jätkub, sellepärast et meie Ukraina külaline näiteks on endiselt Luksemburgis võib-olla on võimalik ka sealt kohe esmast informatsiooni saada äh, äh, ka Ukraina või Põhja-Makedoonia arutelu puhul saame sealt kohe äh, kinni võtta, aga arusaadav ja võtame arvesse veel midagi kodukorra kohta. tundub, et ahvetikomisjonis on see uue mandaadi uus traditsioon, palun Te olete juba saatnud mulle e-, e-kirja, olen seda juba lugenud, ütleb esimees ja olen näinud, et see on juba vastuse eelnõu olemas, vaatasin seda läbivalt äh, nädalavahetusel, kas see on juba saadetud ID-rühmale, äh, fraktsioonile? minu vastus on juba teile saadetud. Äh, kõige tähtsam on see, et see on teil, ütleb kõneleja. ja see on Franco-Saksa tõhusus siin teile, palun. loodetavasti on see kogu fraktsioonile olemas ja ütleb esimees, ma olen teile kõik argumendid juba edastanud, kõik fraktsioonid selle otsuse taga olid, me teame, et on olemas reegel, et fraktsioonid saavad äh, isekeskis otsustada, ma saan teie murepunktidest aru, ehk mäletate, et tegin koordinaatorite koosolekul ka äh, siin märkuse, aga saate ka kirjalikus vormis vastuse. kontrollige palun oma äh, postkaste kohe nüüd. no te lubasite, saadate. hästi, vaatame kõneleja ütleb, et äh, saan oodata veel äh, ühe päeva. kolleeg Mariani ütleb esimees, järgmisel koordinaatorite koosolekul võtame selle asja uuesti ülesse. kas on veel äh, midagi kodukorda puudutavat? ei ole, kolleegid. siis jõuame neljanda päevakorrapunktini ja Isabel Piisler-Liima, teil on sõna. On... ja siin teen ettepaneku äh, Euroopa Liidu Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise ja arvamuse investeeringute kaitselepingu kohta. ma arvan, et mõlemad arvamused on väga oluliseks teetähiseks Euroopa Liidu ja Vietnami suhetes. väga selge äh, side kahe vahel äh, oli juba läbi partnerlus- ja koostöölepingu, mille sõlmisime, ning Euroopa Liidu ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu, kus mõlemad osapooled äh, panustasid sellesse, et ka inimõiguste klauslitest peetakse kinni. tähtis on meeles pidada, et vabakaubandusleping on väga oluline äh, alus selleks, et kaubandussuhteid tõhustada ASEAN-i regiooniga ning see oleks ka tulevikulepingute aluseks selleks, et suhteid arendada arengumaadega. Vietnam on väga oluline äh, partner meile Kagu-Aasias ning ASEANis äh, aga näiteks oluline ka õigussuhetes äh, äh, äh, ma-, majandus- ja sotsiaalprogressi osas, võitluses terrorismiga, kliimamuutuste vastu ja nii edasi. Vietnam on olnud väga ambitsioonikas oma töötajate õiguste kesklik, kestliku arengu peatüki ning kuus kaheksast ILO võtmekonventsioonist on nad juba ratifitseerinud. olles seda kõike öelnud, teeb endiselt mulle muret inimõiguste olukord eriti just surmanuhtluse rakendamine. Vietnam peab liikuma äh, moratooriumi ja surnu, surmanuhtluse äh, äh, kaotamise suhtes. kestliku arengu peatüki osas võib öelda, et lepingu mõjuhinnang tuleb ellu viia ja seda teatud perioodide tagant EFTA leping artikkel kolmteist läheneb kaubandusele läbi ühtsete huvide ja väärtuste, võttes arvesse osapoolte erinevat arengutaset ning erinevaid eh, huvisid ja väärtusi ma arvan, et oluline on see, et meil oleks mehhanism, mis vaidluste lahendamiseks on ette nähtud ja seetõttu tunnustan ma võimalust äh, artikkel kolmteist kaubanduspeatükk ning kestliku arengu küsimuste lahendamise eest, äh, mille eest äh, vastav pädev komisjon siin vastutaks, kui aga need probleemid ei ole lahendatud selle esimese mehhanismi läbi, oleks võimalik ka sõltumatu ekspertide paneel kokku kutsuda, et vaidlusi lahendada Nende mainitud äh, põhjuste tõttu arvan ma, et see leping annab meile sellise hoova, mis on võimalik kasutada ära selleks, et inimõiguste osas edusamme teha. nõusoleku andmisega hoiame me suhtluskanali avatuna, äh, loodetavasti pidevalt ja tõhusalt saame me tõstatada inimõiguste äh, problemaatikat. mis puudutab investeeringukaitse lepingut, siis majandusarengu ja Äh, mitmepoolsed suhted, multilateralism on oluline selleks, et inimeste elujärge parandada. üks äh, meie äh, lepingu eesmärke on tugevdada kaubandus- ja investeeringu võimalusi kahepoolselt ning kestliku arengu eesmärke tagada samuti. tõhustades samas kaubandust ja investeeringut nende peatükkide alt, on meie jaoks tähtis valitsustevahelisus, töötajate õiguste kaitse ning rahvusvaheliste kokkulepete kaitse samuti. inimõiguste kaitse kohta tahaksin ma rõhutada e, e, seda, mis on kirjas artiklis kolmkümmend viis, mis puudutab koostöölepingu partnerlust Euroopa Liidu ja Vietnami, Vietnami järgi. vastavalt sellele artiklile on osapooled lubanud äh, töötada selles suhtes, et toetatakse, toestataks ning arendatakse inimõiguste äh, äh, olukorda ning kantakse ellu kõik sätted, milles on kokku lepitud rahvusvaheliste lepingute läbi Äh, investeeringute kaitseleping äh, aitab inimeste elutaset äh, suurendada, toetada sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust, häid valitsemistavasid, kestlikku arengut ning ka inimõiguste austamist Vietnamis. ja see annab Euroopa Liidule samuti võimaluse oma rahu ja stabiilsuse laiendamise eesmärke regioonis tervikuna täita. seetõttu arvan ma, et luba investeeringukaitselepingule peaks antama mis puudutab neid arvamusi, siis mina teen veel lisamuudatusettepanekuid omalt poolt. tahaksin tänada Ahveti ja Troa sekretäriaati toe ees ning ka Rahvapartei fraktsiooni töötajaid ja minu enda assistenti. ootan teie kommentaare ja ka viljakat koostööd tulevikus. suur tänu teile! aitäh, Isabel, ütleb esimees. mõned minutid on jäänud, enne kui ootame äh, välisministrit Põhja-Makedoonia Vabariigist siia. ja annaksin sõna härra Kotsalinole, olge hea. aitäh, hea kolleeg. ETR fraktsiooni nimel härra Raisen, palun. Eh, dank u wel, voorzitter. En ook dank aan collega Wiesler Lima voor... Suur tänu teile, esimees. Tahaksin omalt poolt tänada eh, raportööri selle arvamuse eelnõu eest ta näitab väga õigesti kätte, millised on inimõiguste valupunktid, meile valmistab ka inimõiguste olukord Vietnamis muret. tegemist on riigiga, kus äh, kommunistlik äh, partei äh, asju juhib, tuhat üheksasada viiskümmend neli alates ei ole olnud vabu valimisi, puudub usuvabadus, puudub meediavabadus kui selline, vähemalt on kõik need asjad väga suure surve all partei poolt kristlasi nähakse äh, ohuna, ohuna riigi jaoks ja neid tõrjutakse mm, eemale, jäetakse kõrvale. see on Vietnami tänases, äh, tänase päeva reaalsus. meie arvame, et Euroopa Liit peaks siin kindlasti rohkem ära tegema. Euroopa Liit peaks tugevamalt, jõulisemalt tegutsema äh, Vietnami suunal selles osas. kaubanduslepe võimaldab dialoogi inimõiguste osas, see on väga hea asi, Äh, hea, et see võimalus olemas on. Äh, see peaks ka mõju avaldama, küsimus on aga selles, kas see meede on piisav. võib-olla inimõiguste teemaline arutelu ainult ei aita, võib-olla vabakaubanduslepingute puhul, nagu see käesolev, kas ei peaks olema siin õiguslikult siduvamaid meetmeid selleks, et inimõiguste äh, õigusi tagada? ma arvan, et seda peaksime arutama siin, aitäh, esimees aitäh. nüüd palun härra Kaaler. jaa, vielen dank ähm.... suur tänu. Äh, loomulikult räägime siin vabakaubandusleppest ja ka investeeringute kaitselepingust, mis käivad äh, käsikäes, nii et loogiline. kui aga põhimõtteliselt esitada küsimus, kas me suuname selle riigi demokraatlikumasse suunda nende lepingutega, siis vastus on ei. vabakaubandusleping äh, ei lõpeta kindlasti ühe partei juhtimist riigis ja ei too kaasa ka seda, mida meie sooviksime näha demokraatia ja inimõiguste edusammude all. aga, ja minu jaoks on see kõige tähtsam, kui me aga selles kokku ei lepi, kas meil on siis kuidagi paremad võimalused riiki mõjutada või mitte. ja vastus on väga selge, ma arvan, et selle lepingu läbi või nende lepingute läbi on meil väga äh, palju viitepunkte lisaks, kust on võimalik äh, edasi minna ja saavutada seda, mida me tahaksime näiteks inimõiguste valdkonnas ja töövõtjate valdkonnas äh, ning keskkonnakaitse osas saavutada ja siis on meil neid võimalusi hoopis rohkem, kui me need lepped sõlmime. jah, see ei too kaasa äh, ideaalset olukorda, õige, aga kui nüüd äh, kaheksast äh, ILO rahvusvahelisest tööorganisatsiooni konventsioonist on kuus vastu võetud ja ratifitseeritud, siis on need just need aspektid, mis on meie kahepoolse dialoogi aluseks. ja inimõigusi puudutab see loomulikult ka ambitsioonikad reformid on äh, keskkonnakaitse osas äh, ette nähtud tulevikus. kõik need aspektid viivad minu jaoks äh, selleni, et mõeldes siin, kas sellist lepingut sõlmida või mitte, on väga selge, et parem selline leping kui mitte. ja sellepärast taotlen ka teie toetust sellele, aitäh! aitäh! järgnevalt proua Lasoo, palun. suur tänu. järgnevalt ID nimel härra Rivere. Thank you. aitäh. rohkem kõnelejaid ei ole ennast registreerinud, nüüd palun raportöör, palun võtke debatt kokku. okei okay,, thank you. hästi, suur tänu, mulle anti teada, ütleb esimees, et eh, Trade peadirektoraadi esindaja on ka olemas. härra Tali ja härra Perts, kas eh, sooviksite sõna võtta lühidalt? Mr Daly first. Mr Daly first, okei okay.. härra Tali esimesena, palun Thank you very much, uh, Mr Chairman. suur tänu teile, esimees. suur aitäh, et kutsusite meid äh, osalema ja kuulsime siin huvitavat debatti. Euroopa Liidu ja Vietnami suhted on viimastel aastatel paranenud ja me näeme seda erinevate lepingute läbirääkimiste käigus, sealhulgas ka need kaks, äh, millele heakskiidu äh, andmist täna siin arutame aga ka käesoleva nädala äh, teises pooles äh, vabakaubanduse osaluslepingu loodab kõrge esindaja allkirjastada Vietnamiga, mis Vietnamil võimaldaks panustada ka Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsemissioonidesse tulevikus. Äh, kokkuvõttes võib siis öelda, et meie are-, meie suhete areng on märgatav see ei ole mitte tähtis ainult kahepoolsete suhete jaoks Vietnamiga, vaid kogu regiooni jaoks, sellepärast et Vietnam mängib võtmerolli ka ASEANis ning järgmisel aastal on ka äh, ASEANi eesistujariigiks. aga muidugi me ei ole mitte veel äh, rahulikes vetes, vaid Vietnamis endas on mitmed pingekolded, äh, rohkem avatud ja liberaalsete ning suletumate konservatiivide vahel on päris suured pinged nii parteis, kommunistlikus parteis endas kui ka valitsuses. ja paljudki siin mõjutab meie läbirääkimisi ja lepinguid ning me näeme, et need lepingud sellisel moel aitavad äh, kaart trumpe mängida reformijate kätesse, need, kes tahavad olla avatumad ja toetavad avatumat Vietnami. ma arvan, et see on tähtis. ja see loob ka meile suuremad võimalused meie väärtuste eh, edasikandmiseks, nagu liikmed siin ka ütlesid, ning võimaldab eh, ka mõjutada eh, Vietnami. loomulikult probleeme on mitmeid ja äh, inimõigused on väga suur valdkond äh, probleemide äh, vallas. inimõiguste dialoog on Vietnamiga, mis aitab neid küsimusi tõstatada Vietnami valitsusega. vastasel juhul lihtsalt valitsus üldse ei hakkakski meiega nendest asjadest rääkima. erinevad võimalused ja mehhanismid aitavad suuremat hooba meile anda, näiteks ILO konventsioonilt konventsioonide ratifitseerimine äh, on olnud tõhusam läbi vabakaubanduslepingu läbirääkimiste ning äh, tulevikus, äh, kui investeeringute kaitseleping ja vabakaubandusleping toetust saavad, on see veelgi olulisem. Vietnam on oma arenguteel, see on olnud väga kiire areng ja see toob kaasa ka teatud pinged, kuna majandus avaneb see aga tähendab ka seda, et tuleb ruumi anda rohkem kodanikuühiskonnale ja rohkem peab olema toestatud interneti kasutamine, sotsiaalmeedia kasutamine, edasi väljendusvabadus ja muud küsimused äh, kerkivad siin. Need on äh, Vietnami jaoks keerulised ja ka isegi võrdlemisi uued äh, teemad, millega tegeleda. ma loodan, et meie dialoogide ja lepingute läbi on võimalik mõjutada Vietnami Äh, nii, et seal peetaks tulevikus inimõigustest paremini äh, kinni ja need probleemid väheneksid. suur tänu! aitäh teile! ja nüüd härra Perts kaubanduse peadirektoraadist. kas tahate midagi lisada? ja siis välisminister Dimitrov on juba siin. Nikola, tere tulemast, kohe jätkame teiega, aga palun. suur tänu, suur aitäh teile, esimees, teen lühidalt sellepärast et äh, paljud asjad on juba ära öeldud. Äh, lepingud on juuni lõpus allkirja saanud käesoleval aastal ja on meie pikaaegsete kahepoolsete suhete aluseks. kui need lepingud ratifitseeritakse, siis äh, on võimalik peaaegu saja miljoni elanikuga turule ligipääsu meil saada, kus on keskklass, mis on ASEANis kõige kiiremini kasvav see aitab meie partnerlust süvendada ja edasi arendada ning investeeringute ja kaubandussuhete edasijane areng sõltub sellest ka. kui lepingut ratifitseeritakse, siis see aitab kaubavahetust eh, hoogustada, aga ka töökohti luua mõlemal poolel. Eh, statistika näitab, et Euroopa Liidu suuruselt eh, teises, teise kaubavahetajaga on Vietnami nimel tegemist, ASEAN-i regioonis Singapur on siin esimene ja äh, tõkete eemaldamine kaubavahetusele aitaks äh, toestada kaubavahendust, seda hoogustada oluliselt. uuringud näitavad, et meie eksport suureneb Vietnami suunal kolmkümmend protsenti peaaegu ning Vietnami äh, eksport siiapoole kakskümmend protsenti. kokkulepped Euroopa Liiduga, neid tuleb näha ka laiemas kontekstis, mis puudutab meie suhteid üleüldiselt ASEAN-i Äh, piirkonnaga, siis pärast Singapuri äh, on see kaubanduslepete tiheduse osas teine riik, Vietnam siis, äh, Kagu-Aasias. ja me peaksime ka nägema neid kokkuleppeid arengus selle piirkonnaga ning ka teiste Kagu-Aasia tärkavate majandustega. majandussuhteid toetavad tugevad õiguslikud sidemed, mis puudutab keskkonnakaitset, töötajate õigusi, inimõigusi ning need on äh, ka lepingu preambulasse põimitud põhimõttelisena ja ka kestliku arengu peatükki, kus on kohustusi äh, töö, äh, töötajate standarditele, ILO standardite järgimist, mitmepoolset keskkonnastandardit ning ka sõltumatute oda, osapoolte sidumine ettevõtete vastutuse osas, võitlus kliimamuutuste vastu ning loodusvarade kaitse ja siin on ka vaidluste lahendamise mehhanism. Vietnam on juba kaasatud oma kohustuste rakendamas, rakendamisse, edusamme on tehtud viimati. üks äh, kolmest põhimõttelisest ILO konventsioonist on praegu Vietnam äh, ratifitseerinud aga mis puudutab äh, organiseerimisõigust ja kollektiivse läbirääkimise õigust, äh, kaitsekonventsiooni, siis sellega praegu tegeletakse, samuti ka töökoodeksi vastuvusse viimine seal äh, vastavalt ILO standarditele Äh, siin kolleegid küsisid, äh, kas äh, vabakaubandusleping Vietnamiga pakub Hiina toodetele lihtsalt lihtsat sisenemispunkti Euroopa Liitu. meil on päritolureeglid ikkagi väga konkreetselt siin paika pandud, mis täpselt on Vietnamis tehtud toode, mis on Euroopa Liidus toodetu, kui palju on seal sisu, kui palju töötlust peab olema tagatud vastava partneri juures tema territooriumil ning tollikoostöö peatükis tü Äh, vabakaubanduslepingus on see äh, toodud ära. Äh, Inta kolleegid on missioonil Vietnamis kuu lõpus ning vaatavad, kuidas on läinud edasi töökoodeksi ratifitseerimine ning ILO konventsioonide rakendamine samuti. ning inimõiguste osas peetakse ka tõhusamat dialoogi. nagu öeldud, partnerlus- ja koostöölepe Äh, on meil olemas, vabakaubanduslepe, investeeringute kaitseleping, äh, need on kõik äh, meie suhtlemise osad, meil on väga tiheda partneriga tegemist ning nüüd on ka vastastikusel huvidel põhinev partnerlus, väärtustepõhine samuti, rakendamine on muidugi siin võtmesõna ametisse nimetatav äh, komisjoni president on äh, ka nimetanud äh, siin rakendamise eest vastutava ametniku niimoodi, et sellised lepped saavad ka ellu kutsutud nii, nagu nad peaksid. nüüd, kui me liigume vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu rakendamisse, siis siin on oluline see, et see annab meile meie struktuurse dialoogi platvormi Vietnamiga äh, alternatiiv oleks lihtsalt see, et meie mõju selles väga olulises suhtes jääb avaldamata. ja seda teevad teised riigid. suur tänu toetuse eest ja ootan koostööd tulevikus. aitäh mõlemale kõnelejale, ma arvan, et see oli kasulik lisainfo ja lõpetuseks annan teada, et arvamuste projektid saadetakse Ahveti ja Troa liikmetele peatselt laiali muudatusettepanekute tähtaeg teisipäev, üksteist november kell viis, seitseteist ning kuuendal, seitsmendal novembril ahvetis tutvustatakse projekti, arvamuse projekti. ja nüüd jõuame kaheksanda päevakorrapunkti juurde. Nikola, kas tuled siia poodiumile?